homme. nüüd me võime äh, minna järgmise teema juurde, mis on suuline küsimus, mis puudutab äh, äh, siis, mis puudutab juurdepääsu siis dokumentidele ning ma tahaksin anda sõna Michael Cashmanile. suur tänu, härra president ma alustaksin sellest, et väga hea on siin näha eh, volinik Wallströmi eh, ja ka proua Malmströmi, eh, kes on siis nõukogu esindaja. me oleme mõlemad tegelenud üheksakümne teisest aastast peale selle temaatikaga, üldse kui see temaatika üles kerkis. väga huvitav on see, et meie leping kahe tuhande esimesel aastal oli ajalooline. viisteist liikmesriiki, kellel kõikidel on erinev kultuur, esinev lähenemine, erinev traditsioon. Ehm, me kõik leid, jõudsime kokkuleppele läbipaistvuse osas. ma arvan, et eh, väga suures osas oli see just nimelt tänu Rootsi eesistumise pühendumisele sellele eh, teemale. Ehm, ka komisjon oli väga tõsiselt asja juures, nad tunnistasid, et kõik kolm kolm institutsiooni eh, vajasid eh, kultuurilist muut-, kultuuri muutmist, meil oli vaja Äh, läbipaistvust ja äh, see andis rohkem juurde demokraatiat, see tõstis vastutust, kodanikud nägid, mida nende nimel tehti ja see aitas meil äh, tõsta üles eesriide, selle näitamaks kõikidele inimestele, et ei komisjoni ega nõukogu tegevuses ei ole mitte mingisugust salajast susserdamist, ma ei tea, kuidas nüüd on asjad parlamendiga, aga ilmselt ka selles osas sai kõik selgeks. ma tahan eriti tänada teid äh, äh, proua äh, Wallström ja suur tänu siis Silja Wallströmile. aga nüüd rääkigem teisest asjast. me oleme saavutanud väga palju. meil on dokumentide register, meil on äh, meil on Euroopa Kohtu kohtulahendid, mis selgitavad ja tõlgendavad seda, mis algselt öeldi dokumentidele juurdepääsu kohta. me ütlesime, et kõik dokumendid peavad olema juurdepääsetavad ja kui mingisugune dokument ei ole kõikidele kättesaadav, siis peab selgitama, mikspärast see nii on, eriti see peab vastama artiklile neli või kuus, mis puudutavad väga tundlikke dokumente aga nüüd parla-, nüüd on aeg edasi läinud ja parlament on korduvalt kutsunud üles, et me peaksime uuesti läbi vaatama selle temaatika ja eh, me eile tegelikult eh, seda teemat me eh, käsitlesimegi selle aasta märtsis, meil oli väga tõsine töö, meil oli isegi täiskogu hääletus aga eh, siis otsustati see anda eh, hoopis uue koosseisu eh, lahendada ja nüüd paistab, et me teeme sammu tagasi dokumentide juurdepääsu osas Eh, siin tuuakse välja mitmesuguseid eh, erandeid, miks dokumentidele eh, juurdepääsu ei saa, kuidagimoodi tagaukse kaudu tuleb välja kolmandate osapoolte veto ja mulle tundub, et need inimesed, kes istuvad praegu galeriis ja kuulavad, mida me räägime, nendele, nende, nendel oleks nagu tegemist mingi kosmoseooperiga siin aga tegelikult me hoopis tahame, et kodanikud saaksid aru, et meie vastutame, et me anname aru, et parlamendi liikmed, komisjon, nõukogu töötavad eh, inimeste nimel, aga kuidas siis ikkagi see on võimalik, et nad saavad aru, mis me teeme, kui eh, asjad on salajased, kui ainult eh, dokumendid on avatud nendele, kes tegelevad tagatreplusega ja nende juristidele ja Lissaboni leping tähendab seda, et me peame parandama juurdepääsu eh, dokumentidele, laiendama seda ja sellepärast kutsub parlament üles, et me võtaksime vastu terve rea soovitusi, sest tegelikult me tegeleme sellega, et me tahame, et eh, õigused, mis olemas on, ei vähene, vaid eh, suurenevad, et euro, et Lissaboni leping ei tähenda seda, et omavahel töötavad kolm institutsiooni, vaid vastupidi, me pääseme juurde kõikidele dokumentidele, Eurojust, Europol, Euroopa Keskpank, investeerimispank ja nii edasi, sellepärast et Lissaboni lepingu alusel on nemad aruandluskohused täpselt samamoodi. ja tundub, et see, mida meie praegune praktika ei vasta sellele, mida Lissaboni leping ette näeb ja sellepärast me arvame, et, et määrus eh, tuhat nelikümmend üheksa, kaks tuhat üks, eh, selle vaimu ei ole järgitud kõikide institutsioonide poolt, sellepärast me peame oma töökorraldust muutma, aitäh. suur tänu, härra Cashmer ja nüüd eh, proua Malmström. suur tänu teile, suur tänu ka Euroopa Parlamendile suur tänu härra Cashmanile selle eest, et ta selle küsimuse tõstatas. meie jaoks on ligipääs dokumentidele väga oluline, oleme selles osas teinud väga suuri edusamme. siin ei ole tegu ainult äh, mitte seadustega, vaid ka suhtumisega, see küsimus on ka selles, kuidas tegelikult normid rakenduvad. täna ma äh, täna äh, pidas, meil oli koosolek proua Wallströmi ja äh, samuti äh, ka proua Wallisega. me oleme et, äh, me äh, oleme teinud suuri edusamme Euroopa Liidu läbipaistvamaks muutmiseks. Lissaboni lepe pühendab suurt tähelepanu läbipaistvusele ja demokraatiale ning äh, Rootsi eesistumine soovib kasutada olemasolevat õiguslikku alust. Lissaboni lepe äh, rõhutab, äh, kui oluline on, et kodanikud pääseks dokumentidele ligi varem ainult parlament, nõukogu ja komisjon pidid eh, oma dokumendid kättesaadavaks tegema, kuid eh, praegusel hetkel on avalikkusel õigus eh, ligi pääseda enamatele dokumentidele, see tuleb kõikidest Euroopa agentuuridest, kõikidest Euroopa ametitest ja see puudutab ka Euroopa Kohust, Euroopa Investeerimispanka, Euroopa Kontrollikoda ja Eh, see tähendab seda, et ligipääs dokumentidele on tohutult laienenud. me soovime kahtlemata kohanduda eh, nendele uutele sätetele. nõukogu eh, võtab aluseks komisjoni ettepanekud, mis tehti kahe tuhande kaheksanda aasta mais. sellest ajast peale on nõukogu töögrupp kaks korda kohtunud Eh, nimelt selle aasta juunis ja juulis võeti vastu tehnilist eh, sorti sätted, me tegime mitmed muudatusettepanekud ja mais otsustas parlament omapoolsed kokkuvõtted teha ja tahaksin meenutada seda, minu kolleeg Beatrice Ask, justiitsminister, eh, ütles, esitas libe komisjonis omapoolsed äh, arvamused, ta ütles, et ta on valmis neis küsimustes läbirääkimisi pidama ja ta oli valmis äh, ka parlamendi küsimustele vasta-, vastama. Äh, parlament oli esitanud üheksakümmend muudatusettepanekut märtsikuus. soovime koostööd, jätkata koostööd läbipaistvuse küsimustes. parlamendil ei ole seni olnud veel võimalust äh, komisjoni ettepanekute osas äh, oma arvamust avaldada. see puudutab eelkõige just äh, Lissaboni leppe tulemusi tulevikus. meil on kindlasti öö, äh, oma kavatsus teiega edaspidi, edaspidigi arutelusid pidada selles küsimustes. kavatseme te teha kõik selleks, et Lissaboni lepe öö, jõustuks kõigis oma valdkondades. mis puudutab artiklit viisteist kolm selles leppes, siis eh, see ongi eh, sobivaks õiguslikuks aluseks. teised artiklid on seotud eh, kodanike informeerimisega, samuti hea teavitamise tavaga. Need on samuti olulised meie institutsioonide jaoks, see on samuti oluline selleks, et tugevdada meie legitiimsust ja meie läbipaistvust, me peaksime ka selles osas oma arvamustest ja plaanidest rääkima. ma ei ole aga kindel, et kõik need artiklid äh, sõltuvad läbipaistvusest. ma arvan, et me peaksime rääkima sellest, kuidas tegelikult suurendada kodanike äh, ligipääsu äh, dokumentidele. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, val-, proua Alström komisjonist. aitäh, härra president, austatud liikmed, härra Cashman, ma tahaks esiteks pöörduda teie poole, ma arvan, et see on võima-, viimane võimalus öelda teile aitäh, sest te olete te olete tõesti selle määruse eest võitleja, eh, mis puudutab siis läbipaistvust parlamendis. Te olete sa-, muutunud nii-öelda selle sümboliks ja esindajaks. ma arvan seda, et meil on suur usaldusväärne eh, nii Cecilia Malmström kui mina oleme rootslased ja ma ei usu, et inimesed kahtlevad, et me võitleme, et me jätka, et me ei jätka võitlust avalikustamise ja läbipaistvuse poolt meil on erinevad rollid, mõnikord me peame olema väga realistlikud selles, mida me võime saavutada ning me peame, me peame tegema oma võitluse ning võitlema erinevate institutsioonidega, see ei ole väga lihtne. ka poliitiline kliima on muutunud, poliitiline tasakaal on muutunud ning see on ka mõjutanud meie diskussioone sellel teemal. meie alguspunkt on, on olnud, meie seisukohad on olnud täpselt ühed alguses ning ma ütlen, et see määrus, mis puudutab siis dokumentidele juurdepääsu, on meid väga hästi teeninud. aastate jooksul on olnud see suurepärane vahend, mida me tahame kasutada rohkem ning mida on kasutanud rohkemad kui lihtsalt äh, lobistid. me tahame, et avalikkus, et üldsus äh, ka ajakirjanikud saaksid täielikku juurdepääsu dokumentidele, nii et see on minu nii-öelda alguspunkt ning ma olen kindel, et te saite seda ka, kuulsite seda ka ministri kõnest. Rootsi eesistumine oli nii-öelda kuldne võimalus tõstatada see teema jälle ning nüüd ma tahaksin tänada parlamenti võimaluse eest, et me saaksime praegu diskuteerida siin läbipaistvust staatuse küsimust uue Lissaboni leppe valguses, see paneb äh, see räägib osalusdemokraatiast ning me kõik nõustume selles, et see süsteem on äh, ning see areng on olnud tõesti tervitatav. Äh, konkreetne küsimus, mis täna meie ees on see, et milliseid meetmeid võtab komisjon seoses määruse tuhat nelikümmend üheksa kahe tuhande esimesest aastast muutmisega. nagu te teate, Lissaboni leppega, kui me räägime äh, avalikkuse õigusest äh, dokumentidele ligi pääseda, siis kõikide, kõikidele dokumentidele erinevates institutsioonides, ükskõik, ükskõik, küll on mingid piirangud siis Euroopa Keskpanga ja Euroopa Kohtu puhul. ja see on loomulik, vaadates üle määrust tuhat nelikümmend üheksa tahan ma rõhutada seda, et õig-, et uus õiguslik alus, artikkel viisteist lõige kolm Euroopa Liidu toimimise leppest on väga sarnane eel-, eelnevale artiklile kakssada viiskümmend viis ning, ning selle üles-, see teemale pööras tähelepanu komisjon meie avalduses teisel detsembril sel aastal. selle eesmärgiks oli seda, et äh, olemasolevad äh, ettepanekud teiseseks äh, seaduseks, seadusloomeks tõstatataks. me kasutame või kasutame nii-öelda omnibussi teemat. see tähendab seda, et on võimalus määrust muuta ning rakendada või kehtestada see ka teistele asutustele see on komisjoni poolt vastu võetud. edasine edasiminev õigusloomelises protsessis, mis võtab vastu muudetud äh, tuhande neljakümne, määruse tuhat nelikümmend üheksa puhul on teiste kätes. me oleme ikka veel esimesel lugemisel, meil ei ole seadusloome resolutsioon, äh, resolutsiooni ning meil ei ole parlamendi kaasotsustust veel. loomulikult komisjon, me tahame, komisjonina me tahame jõuda kokkuleppele ja ühisarvamusele. Lissaboni lepe paneb paika õiguslikkuse, õigusliku raamistiku osalusdemokraatiale. meie komisjonis oleme juba teinud teatud algatusi, äh, mis puudutavad äh, uute poliitikates osalemist, äh, ettepanekute tegemist, näiteks me anname välja konstitutsioonijuhised ning äh, me tahame otsustada, kas muudatused on, edasised muudatused on vajalikud, samuti me oleme alustanud juba kodanike algatusega seotud küsimustega tööd. suu-, kodanike algatuse suurt tähtsust äh, märkas ka Euroopa Ülemkogu eelmisel nädalal. see on pandud väga tähtsaks päevakorras täna hommikul, nagu me juba kuulsime, siis institutsioonide vaheline komisjon sai kokku ja seda siis Rootsi eesistumise all. selle grupi eesmärk on vaadata parimad võimalikud praktikad, leida need konfliktsed kohad ning parandada avalikkuse juurdepääsu dokumentidele. seega me, me loodame, et me saame et me näeme, et meil on täielikud äh, registrid, me, me näeme, et meil on äh, IT-teenused, mis äh, toetavad seda ning samuti me loodame, et me ja me vaatame ka seda, et milline on mõju, kui <clears throat> dokumentidele juurdepääs tuleb kindlustada, see on siis elektrooniline näiteks säilitamine dokumentide puhul, kuidas seda mõjutatakse? kui me räägime ava-, Äh, siis äh, avalikustamisest ning äh, läbipaistvusest, siis tegelikult on see meie puhul, meie ülesanne teha otsus, leida konkreetsed ning täpsed ettepanekud, me oleme alustanud, me oleme õigel teel ning ma ootan huviga meie diskussiooni, aitäh teile! suur tänu, proua Wallström, nüüd on siis fraktsioonide kõnelejad kõigepealt proua Sommer Rahvaparteist. suur tänu, härra president. koos raportööriga ja variraportööriga fraktsioonidest olime me nõus sellise suulise küsimuse esitamisega, et vaadata, milline on menetlus tulevikus nüüd me praegu peame mõtlema, millised on meie tulevikusammud, arvestades meie praegust arutelu, aga miks ikkagi on nii, et raportöör on meie kokkuleppe vastu, mida me fraktsioonide vahel saavutasime, mikspärast on ta tulnud järsku välja resolutsiooni ettepanekuga ja ta ei ole samadel positsioonidel nagu varem ja tegelikult ma ei saagi praegu aru, mida raportöör tahab nõukogu eh, ja eh, komisjoni käest Eh, loomulikult eh, ma austan härra Kašmani, aga kahjuks see, mida ta on teinud, on kõik toimunud kinniste ukse, uste taga, meie selja taga ja ma ei saa aru, mida ta tahab. see resolutsioon, mm, mis puudutab eh, menetluskorda, on minu jaoks äärmiselt kahtlane. siin tegelikult korratakse eelmise parlamendi ametiaja raportit ma tean, et te püüdsite variraportööridega eh, kokkuleppele jõuda selleks, et oleks ühtne resolutsioon, aga mina olen niisuguse resolutsiooni vastu. Lissaboni leping on jõustunud eh, ja eh, ega siis õigusliku aluse muutus ei ole muutnud Euroopa Parlamendi rolli väga olulisel määral selles küsimuses ikkagi tegemist on kaasotsustusmenetluse alla jääva teemaga ja sellepärast ma tõepoolest ei saa aru, kas me ikkagi peaksime tegema eh, resolutsiooni sellel teemal, kas see on üldse vastuvõetav. Eh, Lissaboni leping, põhiõiguste harta on kõik kisutud välja kontekstist niisugusel moel, et eh, kaotada Ehm, ja see kõik eh, vähendab teie resolutsiooni legitiimsust. Eh, rahvusvahelise lepingute vallas kutsute eh, teie üles mingisuguste vajalike, vajalike eeltingimuste paikapanemiseks, näiteks SWIFTi osas, aga tegelikult ju mingisugust eh, keskteed ei ole. sellepärast, et astutakse üle eh, privaatsuse põhimõtetest. minu arvates nõukogu ja komisjon on tegutsenud väga hästi ja just nimelt nende sõnavõttude alusel me peame jätkama ja sellepärast ma palun, härra Kašmani, võtke tagasi oma resolutsiooni ettepanek suur tänu, nüüd eh, proua aitäh härra president head kolleegid ma nõustun äh, härra cashmani arvamusega et nüüd kus lissaboni lepe on jõustunud ning õiguslikud alused on muutunud on väga õige see et me alustame jällegi arutamist äh, määruse number tuhat nelikümmend üheksa üle mis puudutab dokumentide juurdepääsu Lissaboni lepe eh, nõuab suuremat avatust, nii et meie otsused on võetud vastu avalikult ning on arusaadavad meie kodanikele. kuna see on meie eh, kodanike mõistmine ja teadmine Euroopa Liidu asjadest ning dokumentidest, mis nende kindlust, eh, mis nende kindluse loob Euroopa Liidu suhtes, on see oluline. kui me tõustame demokraatia põhimõtteid ning õigusi, siis on see meie kodanike võimaluse, võimalus see, et nad saavad juurdepääsu dokumentidele ning salastamist tuleb teha ainult eh, erandjuhtudel. selle aasta märtsis eh, tehti komisjonis ettepanek, komisjoni ettepanek tehti raport, mis eh, tahti, tahab muuta siis sedasama määrust me ei tohiks unustada, et meie, et me räägime muudat-, määruse muutmisest, mis vajab edasist koostööd ning äh, nõus, ning äh, kõigi kolme institutsiooni äh, ühist arvamust. Regule-, mm, määruse parandamine on oluline ning annab võimaluse meie kodanikele järgida demokraatlikke diskussioone ning äh, samuti annab meile teatud meetme ning äh, aitab institutsioone saavutada nende eesmärke. seetõttu ma palun, et komisjon muudaks seda määrust äh, nii kiiresti kui võimalik, et nad jõuaksid ühisarvamusele nõukoguga ning et nad teeksid avalikku koostööd meie kodunikele. nüüd palun Diana Wallis üks minut, kaks minutit, vabandust. aitäh, härra president mul on väga hea meel, äh, et nendele küsimuse eest ning mul on hea meel, et härra Cashman selle esitas ning meile ka oma vaated äh, edastas. ma arvan, et, äh, ma arvasin, et kõik on nõus selle resolutsiooniga, vähemalt see öeldi mulle niimoodi edasi. kui ma täna pärastlõunal kohtusin teiste inimestega, on selge, et Lissaboni leppe jõustumisega me ei saa, ei saa muuta kõike siis äh, läbipaistvuse puhul. ma ei ole mitte alati leidnud, et äh, läbipaistvus on lihtne teema, kuid ma usun, et nüüd on meil võimalus äh, teha paremat tööd ning jõuda veel paremini oma kodanikele. meie siin kojas, me vaatame oma korral-, töökorraldust juurdepääsu dokumentidele, juurdepääsu informatsioonile, aga minu jaoks oli see täna hommikul tõeline hea, mul oli tõeline hea meel proua Malmstroni ja proua Valms, Valms, Volstromiga, äh, et meie kolm institutsioone võisime tõesti istuda ühe laise laua taha ja edasi minekus, edasiminek oli nähtav. ma arvan, et see on väga oluline, see on suur läbimurre meie jaoks. et see institutsioonide vaheline asutus, äh, mis kohtub äh, kahe-kolme aasta tagant, aga meie oleme seadnud tähtajaks, et me kohtume kuue kuu pärast me oleme seadnud endale väga täpse ajakava, me oleme tõsised ja me tahame teha koostööd. meie eesmärk on see, et me saavutame tõelise läbipaistvuse kõigi meie vahel ning meie eesmärk on kindlustada see, et meie kodanikud võivad näha, et õigusloomeline eh, protsess, nii kuidas ta edasi läheb, on eh, kõigile nähtav ja arusaadav, nii et nad saavad anda oma panuse või vähemalt näha kõike seda, Äh, mida me näeme minu fraktsioon, tegelikult ma usun, et kõik fraktsioonid on nõus nende muudatustega. minul jääb üle ainult öelda aitäh, äh, aitäh meile kolmele daamile, et me saime vähemalt mingi edasimineku saavutada selles, sellel teemal. aitäh, äh, kolm daami ja üks härrasmees. härra, härra Žjobrov, üks minut przewodniczący! zdaniem szeregu publicystów zajmujących się sprawami europejskimi przez wiele lat w instytucjach. suur tänu teile väga paljud ajakirjanikud kes kirjutavad euroopa liidu kohta on euroopa liidule ette heitnud seda et meil ei ole siin piisavalt demokraatiat, et ei ole piisavalt demokraatlikku järelevalvet. võetakse vastu äh, meetmeid ja otsuseid väga mm, läbipaistmatult. tundmatute institutsioonide, bürokraatide poolt, sellepärast ongi läbipaistvus nii oluline, et Euroopa Liit paremini toimiks. me peame muutma oma, eh, me peame muutma oma institutsiooni läbipaistvamaks. peame samuti äh, olema ka vastutustundlikumad oma kodanike ees, sest vastasel korral eh, kaob ka nende huvi ja usaldus Euroopa ülesehituse vastu. Euroopa kodanikud eh, kuuluvad erinevatesse sotsiaalsetesse kihtidesse, nad kuul-, on pärit eri piirkondadest, seda tuleb samuti arvestada, kui me soovime Euroopa Liidu kodanikele avada me peame seda tegema erinevalt, peame mõtlema selle peale, kes mm, seda informatsiooni kasutab. peame olema läbipaistvamad. samuti peab äh, saama selgeks see, et äh, näiteks äh, lobist, et lobistid mõjutavad otsuste langetamist. kõik organisatsioonid, ka ajakirjan-, organisatsioonid tuleb registreerida. ainult nii, ainult niimoodi suudab Euroopa Liit tõestada, et ta toitab ainult iseenda huvides. suur tänu ja härra Tavares, teil on nüüd sõna. suur tänu. kallid kolleegid, me räägime siin usalduse küsimusest. meie eh, palume oma kodanikelt, et nad usaldaks meid kui Lissaboni lepet äh, koostati, paluti, et äh, kodanikud usaldaks Lissaboni lepet. kuid tegu ei saa olla ühesuunalise liikumisega. me palume, et äh, nemad usaldaks Euroopa ülesehitustööd. samas on tõsi ka see, et me, ka nemad peavad meilt usaldust paluma ja meie peame äh, Eh, sellele vastama, meie peame teineteist vastastikku usaldama, tegu on demokraatliku põhimõttega. samas me räägime ka, eh, kuidas teadmisi raisatakse. Eh, nad ei tea, kes ja kuidas osalevad otsuste langetusprotsessis. ma arvan, et me osutaks tohutu teene Euroopa demokraatliku ülesehituse protsessi, kui me võtame härra Cashmani äh, poolt koostatud dokumendile. me ei saa, äh, demokraatia ei saa jääda tühjaks sõnaks, me peame talle tähenduse andma. Has... Äh, härra president, minu maal ja mujal on Euroopa Liit teeninud ära hea reputatsiooni tegelikult neid peetakse salaorganisatsiooniks, kes teeb kinniste uste taga eh, otsuseid ja komisjon igatahes eh, peaks nüüd eh, avama uksed komisjon tuli välja ettepanekuga muuta määrust kümme nelikümmend üheksa ja see teeb asjad veelgi salajasemaks. tegelikult on äärmiselt oluline äh, eesmärk, ma mäletan seda juba ülikooli ajast, otsused, mida tehakse läbipaistmatult ja eh, ilma avalikkuse kontrollita, on eh, juba oma olemuselt halvad otsused ja teie peaksite eh, leppima või arvama samamoodi komisjon tuleb välja niivõrd paljude tobedate, halvasti koostatud eh, otsustega, millega meie peame oma liikmesriikides leppima eh, ja selle põhjuseks on just see, et nad tegutsevad kinniste uste taga ja ma kutsun komisjoni üles tegutsema, mõelge uuesti läbi oma eh, süsteem, sest see süsteem on vigane ja vildak. suur tänu ja nüüd härra Jakolino Eh, suur tänu, härra president. mina kuulasin väga tähelepanelikult, mida komisjon ja nõukogu esindaja ütles ma kuulasin ka, mida ütlesid kolleegid. Stockholmi programm tegelikult eh, eh, toob väga selgelt välja, kuidas toimub juurdepääs dokumentidele ja ka Lissaboni leping ütleb, et nii juriidilistel kui füüsilistel isikutel on õigus dokum-, juurdepääsuks dokumentidele, aga siin on paika pandud ka eh, limiteerivad kriteeriumid eh, erinevate institutsioonide poolt. me oleme juba rääkinud küllalt palju dokumentidele juurdepääsust. täna on ju kõik nõus sellega, et eh, me peame kahe tuhande esimese aasta määrust täiustama ja kaasajastama, aga härra Cashmani välja pakutud lahendus ei ole mõistlik. sellepärast, et siin minnakse eh, kaugemale, kui eh, mõistlik on, sellepärast et siin hõlmatakse ka dokumente, mis ei peaks olema avalikkusele kaasa eh, kättesaadavad, näiteks ütleme läbirääkimiste materjale kolmandate riik-, E riikidega. see oleks igatahes täiesti vastuolus avalikustamise mõistlike põhimõtetega. E, see ei kaitse avalikkuse huve. vaja on mõistlikku juurdepääsu, e, juurdepääsu mõistlikku põhimõtet aga eh, kõik, mis eh, on selle vastu, eh, töötab vastu meie põhimõtetele. meil on vaja järk-järgult liikuda niisuguse olukorra poole, et me vastame et me vastame kodanike ootustele, aga samal ajal me ei saa ka eirata normaalseid organisatsiooni toimimise põhimõtteid. me loodame, et Rootsi jõuab mingisugusele mõistlikule lahendusele. Welk document zoekt u precies? tänan. millist dokumenti otsitakse? kus see dokument asub? see oleks äh, kodaniku äh, reaktsioon sellistele küsimustele. kui on vaja tegelikku informatsiooni, ei leia midagi. seda lähenemist tuleb muuta, kõigepealt äh, kodanik ja siis alles institutsioonid. mina tänan härra Cashmani avat-, tegevusavatuste läbipaistvust. ma sooviksin, et osa avalike suhete eelarvest kasutatakse selleks, et parandada kodanike ligipääsu dokumentidele ja et nad saaks ka vastuseid sellistele küsimustele nagu äh, kuidas äh, toimib äh, institutsioonide vaheline koostöö, millised on institutsioonide erinevad ettepanekud äh, ka näiteks Kopenhaageni tippkohtumisel. meie soovime suuremat läbipaistvust. ja nüüd on vaba mikrofon. proua Haudala soovib sõna arvoisa puhemies härra esimees, härra president. dokumentidele juurdepääs tähendab seda, et kodanikel on õigus, on osa, õigus osaleda otsustustegemiste protsessis ja nad on informeeritud. see on äh, Euroopa Liidu kodanike õigus. Euroopa Parlament, kui üldse keegi või miski peab seda kaitsma, siis peab seda tegema Euroopa Parlament. me hääletame hääletame tugeva avalikustamise poolt. me ei saa olla rahul äh, väikeste sammudega, nagu need, äh, mida komisjon on äh, ette pannud. on palju kõlakaid, me ei taha panna ohtu rahvusvahelisi läbirääkimisi, kuid meie kodanikel on õigus teada, mis nendel läbirääkimistel toimub, sest need ju mõjutavad nende elu ma ei arva, et keegi peaks muretsema selle pärast, et nende emailid saavad avalikuks. härra Malton, palun sõnand. härra president, avalikustamise ja läbipaistvuse teema ning juurdepääs dokumentidele on oluline ning jääb oluliseks teemaks, sellepärast et inimesed, äh, inimestel on äh, Äh, üsna kõrini Euroopa integratsioonist. Austrias, kust mina tulen, on suur hulk inimesi, kellel on kõrini või on ääretult skeptilised Euroopa Liidu suhtes, sellepärast et neil on jäänud mulje, et see on, on läbipaistmatu organisatsioon, neil ei ole juurdepääsu dokumentidele. see, see Lissaboni leppe vastuvõtmine ning äh, nõukogu ja kõrge esindaja määramine on andnud inimestele mul-, jätnud inimestele mulje, et neid on äh, välja tõrjutud sellest protsessist ja nad ei saa aru, miks neid asju tehakse nii, nagu tehakse. kui Lissaboni lepe peaks olema edukas, siis me peaksime andma inimestele äh, mõistmise selle kohta, kes äh, ja mis ja kus kohas teeb otsuseid Euroopa Liidus. nüüd härra Cashman soovib sõna. aitäh, härra president, ma arvasin, et on vajalik, et tõstata kaks punkti. härra, härra Sanda on veel äh, siin kojas. kuigi ta ei kuula mind, aga ma tahan vastata sellele, mis ta ütles. ta süüdistas äh, seda mind mitmes. üks see, et ma ei ole olnud äh, läbipaistev. kõik poliitilised fraktsioonid, kõik raportöörid on kutsutud kõikidele kokkusaamistele. kui nad ei ole olnud seal, siis nende seisukohad on esindatud olnud nendel kohtumistel, kõik otsused, mis on vastu võetud, on edastatud kõikidele variraportööridele ja kõikidele poliitilistele fraktsioonidele. on olnud ettepanek, et me peaksime kuidagi võtma selle resolutsiooni ettepaneku tagasi. Eh, proua Šanas ütleb see, et, et see ei ole demokraatlik ning on läbipaistmatu, tema fraktsioon ei teadnud mitte midagi seda Äh, minu jaoks on see huvitav, sest kui mina täna pärastlõunal rääkisin äh, Rahvapartei fraktsiooniga nende resolutsiooni ettepanekuga osas äh, ja selle suulise küsimuse osas, siis ma võin öelda seda, et kas ta lihtsalt ei ole informatsioon, informeeritud ja ma tegelikult, ma tahaksin teha tõsiseid läbirääkimisi ning pidada häid läbirääkimisi nii Rahvapartei kui teiste fraktsioonidega. lõpuks see on viimane kord, härra volinik, proua volinik, kui meie üksteistele otsa vaatame siin kojas ning ma tahaksin öelda, kui ma tohin, et mina ja parlament ei ole kunagi kahelnud teie, teie soovis äh, läbipaistvust suurendada. meil on alati, me oleme alati leidnud oma nurga ja omad institutsiooni ning te olete võidelnud äh, briljantselt, te ei ole kunagi jätnud äh, kõrvale avast-, avalikustamist ning äh, läbipaistvust. Te olete suurepärane avalik teenistuja, te ei ole kunagi rikkunud äh, seda, mida, millesse te usute või ning äh, inimese, inimeste nimel, kes, kes ei saa teiega kunagi kokku, siis ma tahaks öelda nende nimel aitäh teile. aitäh, kas keegi te veel tahab sõna? Äh, avaliku või vaba mikrofoni. kui see ei ole nii, siis ma annan sõna proua Malmstronile. Mini, <laughs> minister suur tänu teile. ma olen endiselt siiski proua Malmström. õigusloomeline tegevus ning ligipääs avalikele dokumentidele me räägime siin määrusest äh, tuhat nelikümmend üheksa, me tunneme seda hästi, me oleme selle üle uhked. et härra Cashman on äh, andnud omapoolse panuse selle olemasolusse. Lissaboni lepe võimaldab veel veelgi kaugemale minna. sest selle määruse kasutusulatus laieneb. me oleme oodanud kaua Euroopa Parlamendi arvamust, et edasi töötada. ma arvan, et Hispaania eesistumine samuti eh, ootab Euroopa Parlamendi poolset seisukohavõttu. Eh, see on oluline selleks, et eh, oleks võimalik edasi sõlmida institutsioonide vahelisi leppeid, kuid me oleme, meil on olnud erinevaid koosolekuid, üks täna hommikul ja see on ka üks võimalus avada ligipääsu dokumentidele ning samuti eh, muuta meie institutsioonid ligipääsetavamaks meie kodanike jaoks. rääkisime näiteks oma internetileheküljest, et eh, ajakirjanikud ja kodanikud saaks jälgida kõike seda, mis toimub õigusloomeliste tekstidega sellest päevast äh, alates, kui ähm, äh, komisjon need ette paneb, kuni selle päevani, kui need nõukogus vastu võetakse, võttes samas arvesse ka parlamendi poolset arutelu. tegu on ettepanekutega, mis on kasulikud, mis on efektiivsed, mis äh, võimaldavad meil loota kodanike usaldusele ning mis ka nendepoolseid kahtlustusi vähendavad. kui me ei äh, suuda äh, suurendada läbipaistvust Euroopa Liidu jaoks, see muudab meie otsused vähem kvaliteetseks. sellega seoses ma arvan, et on hea, et Euroopa Parlament sellise arutelu korraldab, ma arvan, et see toimub äh, edasi ka järgmiste eesistumiste ajal. suur tänu härra Cashmanile ja aitäh Euroopa Parlamendile! Thank you, Commissioner Wallström. nüüd on sõna volinik Wallströmil. härra president lugupeetud kolleegid ja lugupeetud parlamendisaadikud, me oleme väga tõhusalt mm, arutanud eh, seda teemat ja, ja nüüd ma saan, eh, ma saan tõesti öelda, et eh, oma viimase kõne jaoks tõesti paremat teemat leida ei ole võimalik dokumentidele juurdepääs, avalikustamine. mõned põhifaktid. Euroopa Komisjon on tulnud välja ettepanekuga, see on ainukene ettepanek, mis praegusel hetkel eh, laual on. see Äh, vorm, kuidas me selle ettepaneku tegime, oli määruse ümber sõnastamine. me arvasime, et me saame kasutada seda määrust, aga me peame asju kaasajastama, eh, tegema tõhusamaks. see oli kogu see filosoofia ümbersõnastamise taga. Eh, meil olid eh, eriarvamused, kuidas dokumente leida ja nii edasi, aga siiski läbirääkimised on just nimelt sellel teemal ja me peaksime neid läbirääkimisi jätkama selleks, et edasine töö oleks võimalik, on meil vaja esimese lugemise tulemusi parlamendilt, see on meie põhisõnum. praegu uue lepingu alusel saame me laiendada määruse rakendusala ja see on põhiline erinevus, mida me näeme. Eh, ja nüüd meil on vaja siis eh, oodata teie käest niipea kui võimalik esimese lugemise tulemusi ja siis me saame ka nõukogu ehm, arvamuse teada ja siis on meil võimalik viia ehm, läbi korralikud läbirääkimised, arutelud ja selle alusel langetada ka otsus. härra Kašman, teie tõstetasite siin mitmeid küsimusi oma raportis. ma arvan, et on ka teisi võimalusi, kuidas me saaksime minna edasi, sellepärast et te tõstatasite teemasid, mis jäävad väljapoole määruse rakendusala, aga need on siiski äärmiselt olulised. aga kõigepealt me peame eh, tegema seda, mida me siin täna arutasime, tõepoolest meil on vaja läbipaistvust suurendada ja üks võimalus selleks on see määrus. me peame jätkama oma tööd, ma tean, et eh, võib-olla teile see asi äh, äh, hästi ei meeldi, aga meil on olemas avalikkuse äh, tegevuskava, mis võimaldab meil jätkata tööd nende teemadega ja võidelda igasuguste kinniste uste poliitika vastu. ma tõepoolest tahaksin, et me lõpetaksime positiivse noodiga, ma tahan teid tänada kõiki ja soovin teile ka häid jõulupühi ja mina kasutaksin ka seda võimalust, et ma eh, tänan eh, eh, kõiki teie koostööst, proua Valström, ja soovin kõikidele ka jõulupühi omalt poolt. aga nüüd me oleme selle teema lõpetanud, hääletus toimub neljapäeval ja võtame ette järgmise päevakorrapunkti. Need on nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra osas Gruusias ja kõigepealt ma annan